meie töö oli suurepärane, see näitab, kui ühtekuuluv võib see koda olla. suur aitäh kõigile, suur aitäh härra Sturdile. arutelu on lõppenud, hääletame homme keskpäeval, suur tänu kõigile veel kord. nüüd enne, kui lähme edasi infotunni juurde, siis sotsiaaldemokraadid äh, on käinud välja järgmised muudatused proua Hed äh, saab täisliikmeks ja proua Vestlund ühineb Palestiina delegatsiooniga. nüüd lähme infotunni juurde nõukoguga, ma vabandan, me oleme väga hiljaks jäänud, tavaliselt äh, ma tegelen komisjoni küsimustega äh, ja nüüd tänase esimest korda nõukogu küsimustega, vahetasin koha ära proua Wallisega, teinekord me seda teeme ja nüüd esimene küsimus, mis on number üks, see on härra Posselti küsimust, mis puudutab õigusriiklust Serbias. proua Gjöri, palun, kui te olete valmis, siis saate vastata. suur tänu, härra president, kui teid ei häirise, siis ma räägiksin edasi ungari keeles. nõukogu seisukoht õigusriigi olukorra kohta Serbias on neljateistkümnenda detsembri nõukogu järeldustes kirjas kahe tuhande kümnendast aastast. nõukogu tervitas seda, et Serbia jätkab oma reformide ellurakendamist ning eeldame uusi positiivseid tulemusi vahelepingu osas. nõukogu ütles ka, et Serbia jätkuvalt äh, täidab assotsiatsioonilepingu tingimusi. Serbia on suurendanud oma pingutusi äh, avaliku halduse reformi, kohtusüsteemi reformi, sealhulgas ka õigusriigi põhimõtete parema järgimise, korruptsioonivastase võitluse ja parema ettevõtluskeskkonna loomise osas. nõukogu ei arutanud äh, õigusriiklust Serbias seoses selle konkreetse küsimusega. härra Posselt, kas tahate lisaküsimuse esitada? sellest ajast peale, kui ma esitasin selle küsimuse, pöördus või mõideti, mõisteti süüdi, neile määrati väga karmid äh, vanglakaristused ja tegemist oli Albaania vähemusega. kas te saaksite meile anda infot selle konkreetse küsimuse kohta pärast mis on juhtunud pärast seda kui ma küsimuse esitan? lugupeetud parlamendiliige te peate võtma arvesse ka seda et nõukogu laiendamisküsimuste või assotsiatsioonilepingute osas peab silmas pidama seda, et üheksakümne kolmandal aastal Kopenhaagenis pani nõukogu kirja eh, liitumiskriteeriumid, eh, sealhulgas ka inimõiguste ja vähemuste õigused. meil ei ole ühtegi teist eesmärki, kui järgida neid kriteeriume liitumisläbirääkimistes loomulikult äh, pean küsimust arvesse võtma ja Ungari eesistujariik äh, teadvustab seda probleemi. ja nagu ikka assotsiatsioonilepingutes, siis äh, pöörame Serbia osas sellele erilist tähelepanu. nüüd palun teine küsimus, härra Higin. jah. härra Kaspari härra president, minul on ka täiendav küsimus, ma tahan uuesti tagasi pöörduda härra Posselti küsimuse juurde. minu kolleeg küsis, kas nõukogu võiks uurida seda konkreetset juhust, ehk siis võtta ühendust Serbia valitsusega, niisiis kas nõukogu eesistuja saaks selles konkreetses küsimuses vajalike ametkondadega kontakteeruda? ma tahtsin lihtsalt öelda, et tegelikult niimoodi ei ole meil ette nähtud täiendavate küsimuste esitamine, aga hea küll, te peate alguses pöörduma, paneme ennast siiski kirja, aga palun, proua Ke-. jah, nagu öeldud, me vaatame seda laiemas kontekstis ja seda, mida nõukogu üldiselt niisugustel juhtudel teeb ning ma võin teile kinnitada, et läbirääkimised Bergiaga, Serbiaga arenevad, Serbia on esitanud oma, oma küsimuste vastused, me oleme seetõttu uues faasis, need küsimused olid esitatud komus-, komisjoni poolt esimesel ja-, jaanuaril sel aastal esitas Serbia oma vastused. loomulikult me peame kõiki olulisi küsimusi arvesse võtma, seda peab tegema nii komisjon kui nõukogu. suur tänu ja nüüd me saame ikkagi minna härra Higinsi küsimuse juurde, see puudutab VKE-sid Ungari eesistumise ajal. palun, proua Keer-, suur tänu, härra president. VKE-d mängivad Euroopa majanduses olulist rolli. selleks, et VKE-de võrgustikku parandada, oleme me otsustanud võtta vastu mitmeid uusi määrusi oma eesistumise ajas ning me pöörame tähelepanu kakskümmend kakskümmend strateegiale ning kõige olulisematele algatustele tööstuspoliitikas ja innovatsioonis ning samuti nende ellurakendamisele ning samuti siseturu arendamisele. me peame meeles pidama ka seda, et ainult kaheksa protsenti Euroopa VKE-des tegelevad piiriülese kauplemisega Äh, raportis, mille koostas härra Mario Monti, on samuti öeldud, et ühtset turgu arendades peame me vabanema kõikidest kaubandustõketest, mis takistavad ühtse turu tegemi-, toimimist. seda käsitleb ka teenuste direktiiv, mida me täna siin arutasime ning teenuste direktiivi paika pandu tuleb õigeaegselt ellu rakendada, tuleb pakkuda tarbijasõbralikke lahendusi ning tagada võimalus piiriüleseks tege-, tegevuseks ning ettevõtted, kes piiriüleselt tegutsevad, peaksid saama soodsamaid maksurežiime ning samuti peaks olema paigas Euroopa patendirežiim, mis soodustaks ja eelistaks VKE-sid, parlament võttis selles küsimuses esmaspäeval, vabandust, teisipäeval suurepärase otsuse vastu. lisaks tuleb VKE-sid innustada osalema innovatiivsetes projektides, lisaks sellele kavatseb ametis olev eesistuja pöörata tähelepanu väikeettevõtete seadusele, väikeettevõtete seadusest peaks saama nii-öelda Magna harta, milles sisalduvad kõik VKE-de õigused. samuti soovib eesistuja rakendada väga kõikehõlmavat lähenemist uuele täiustatud tööstuspoliitikale ning selle raames sooviksime me kõrvaldada kõik võimalused, kõikvõimalikud takistused, mis seisavad VKE-de teel et VKE-dest saaks lõpuks rohelise majanduse tugev selgroog. meil on plaanis võtta kasutusele paremaid ja arukamaid seadusi, mis võimaldaksid VKE-del lihtsamalt tegeleda ettevõtlusega, me usume, et VKE-de innovat-, kognitiivse suutlikkuse parandamine on äärmiselt olulise tähtsusega, samuti peaksime me ennustama neid võtma kasutusele uusi innovatiivseid meetmeid, mitte tehnoloogilist innovatsiooni rakendama nii-öelda. tahan teile ka meenutada, et veebruaris võttis ülemkogu vastu mitu olulist otsust innovatsiooni osas ning need on just võtmetähtsusega, mis aga puudutab nüüd seda, kuidas VKE-d saavad rahastamisele lähemale, siis me oleme pannud paika mitmesuguseid sooduseid, soodustusi, neile tuleb äh, tagada lihtsam juurdepääs äh, krediidile, vähemalt elujõulistele VKE-dele ning lõpetuseks lubage mul öelda, et nõukogu, e-, et eesistuja esitab nõukogule mitmeaastase programmi, mis, mis puudutab olemasolevate programmide keskpikka kontrolli. seal on toodud välja väga olulised instrumendid VKE-de jaoks näiteks, muuhulgas riski jagamise mehhanism, suur tänu. härra Higins, kõigepealt teie ja siis järgmine küsimuse esitaja äh, härra president, ma tahaksin õnnitleda Ungarit eesistujaks olemise puhul. mul on hea meel kuulda, mida proua minister ütles, üks suuremaid probleeme, millega VKE-d silmitsi seisavad, on just bürokraatia. väiketööstus on silmitsi bürokraatiaga ja e kahe tuhande neljandal aastal ütles tollane eesistuja, et nad kavatsevad selle küsimusega tõsiselt tegeleda ja seda bürokraatiat kaotada, aga siiamaani ei ole seda juhtunud. kuulates nüüd seda, mida ütles Ungari eesistujariigina, pean ma ütlema, et mul on hea meel ja minu arvates on väga tähtis väikeettevõtetele, et te seda kõike teete, teete, minu arvates on see väga märkimisväärne sellepärast et siiamaani on ikkagi bürokraatia väga palju probleeme toonud kaasa väik-, VKE-dele, härra Partsi-. Eh, eh, suur tänu, härra president, lugupeetud proua minister, kahe tuhande kaheksandal aastal kinnitas nõukogu viieteist miljonilise paketi Euroopa Investeeringupanga jaoks, mis oleks pidanud minema VKE-de toetamisse. kusjuures nüüd on tulnud välja raport, mis ütleb, et neid fonde ei kasutatud piisavalt, suurema osa rahastamisest said ikkagi suured ettevõtted ja väikesed ei saanud piisavalt. kuidas eesistuja kavatseb käituda, tagamaks, et vastu võetud meetmed VKE-de olukorra parandamiseks ka ellu rakendada? suur tänu ja ka proua Sinta on sõna palunud. proua Sinclair. Uh, suur tänu, härra president ma loodan, et minu kolleegid nõustuvad, äärmiselt äh, pettumust valmistav on see, et ka minu kolleeg on toetanud seda resolutsiooni, mis millele on alla kirjutanud sada kaheksakümmend neli kolleegi, kusjuures kui me räägime ko koostööst ja VKE-dest Euroopa Liidu, Euroopa Liidus, siis tegelikult ei ole mitte mingisugune koostöö VKE-dega, VKE-de vahel Euroopa Liidu tasandil võimalik, iga VKE peab omas riigis toimima, aitäh. kui eh, te saate vastata, proua Kööri? suur tänu, härra president vastuseks härra Higinse küsimusele regulatiivse raamistiku kohta, siis loomulikult on väga oluline, on see väga oluline VKE-de töötingimuste osas. ma arvan, et äh, kui me töötame välja äh, seadusi ja äh, strateegiaid, siis peame mõtlema kõigepealt just väikeettevõt-, väikeettevõtetele, see ei ole oluline mitte ainult Euroopa Liidu tasemel, vaid ka ähm, kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasemel. komisjon on oma riigiabi reeglites öelnud, et tuleb töötada, äh, toetada rohkem VKE-sid näiteks keskkonnakaitse valdkonnas ning vaadata kaugemale suurettevõtetest. kui teenuseid pakutakse koha peal, Äh, või näiteks catering'i teenused, juuksuriteenused ja nii edasi, siis kui neid soodustada, siis see loob töökohti ja meie tervitame väga selliseid otsuseid. nüüd parem reguleerimine, komisjon on tulnud välja oluliste õigusaktide ettepanekutega, see komisjon kiitis juba heaks direktiivi ümbervaatamise, mis eemaldab tõkkeid <laughs> veebruaris tuli komisjon välja ka ettepanekuga, mis võimaldab liikmesriikidel äh, soodustada rohkem VKE-sid, isegi mikroettevõtteid ja äh, seda tehakse ka VKE-de tegevuskavas. on täiesti olemas võimekus, et vähendada koormust kuue miljardi euro võrra. komisjon äh, julgustab liikmesriike jõudma kokkuleppele võimalikult ruttu, nii et need, kes seda soodustust aval-, tahavad kavatseda, tahavad kasutada, siis järelikult nõukogu peab ka sama liini mööda liikuma. vaatame väga tähelepanelikult ka uusi seadusettepanekuid, eriti VKE-sid puudutavaid ja ma arvan, et meil on juba üsna palju häid ettepanekuid laual ja konkurentsinõukogus jätkame selle teemaga ja üritame hakkama saada nii palju seda puudutavate küsimustega võimalikult kiiresti. nüüd teine küsimus, äh, parandada ligipääsu rahastamisele, juba ma sissejuhatuses üritasin sellele viidata, on vaja rohkem laenu, Euroopa Investeerimispank laenas kahe tuhande kaheksandal aastal ühe, üks miljard eurot VKE-dele ning see oli võrreldes kahe tuhande seitsmenda aastaga kuue protsendi võrra suurem. eesmärgiks on laenata rohkemgi äh, raha veel VKE-dele ja ma mäletan väga hästi, et kui mina olin veel Euroopa Parlamendis, siis olin ka vastutav äh, Euroopa Investeerimispanga kohta käiva arvamuse eest ning äh, EKON komisjonis selle kallal tööd ma tegin. Äh, investeerimispank reageeris väga kiiresti muutunud olukorrale ning äh, korraldas ümber oma prioriteedid ja me hindasime neid muudatusi väga. loomulikult ma olen teiega nõus selles osas, et mõnikord raha ei jõua öö, äh, sihtkohta ja seda tuleks kuidagi paremini teha. me peame pöörama tähelepanu liikmesriikide vastaspooltele või ähm, äh, investeerimispanga partneritele liikmesriikides, me ei saa ju arat-, alati süüdistada investeerimispanka, Euroopa Investeerimispanka rakendamisküsimustes, sest et nemad sellega tegelikult ei tegele. nii et teise küsimuse osas tõesti tahaksin öelda, et on väga oluline, et meie ühine raha ning äh, investeerimispanga vahendid jõuaksid oma sihtkohta ehk siis VKE-deni nõukogu ei saa väljendada oma arvamust äh, kirjalike deklaratsioonide kohta, nii et härra president, äh, ma ei võtaks selle kohaselt sõna. suur tänu, nüüd lähme edasi kolmanda küsimuse juurde, see on härra Papa-Nikolau küsimus, algatused vee- ja joogiveemajanduse valdkonnas, tahaksin veel teada anda, et nüüd äh, infotundi on pikendatud viieteistkümne minuti võrra, sellepärast et eelmine arutelu läks üle aja ja vabandan personali ees. nüüd härra Papa-Nikolau küsimus. proua Jüri, palun. Georgios Papa-Nikolaiu uurnak äh, sere-. jah, vastuseks äh, Georgios Papa-Nikolau küsimusele veevarude kohta siis tahaksin ütelda, et see küsimus on äärmiselt oluline eesistuja trio jaoks Hispaania, Belgia, Ungari ja see on ka osaks äh, meie programmist, äh, mille väljatöötamisega me alustasime kaks aastat tagasi. kõik eesistujad meie triost on äh, panustanud integreeritud lähenemise väljaarendamisse. me jätkame nüüd seda tööd, millega Belgia ja Hispaania on algust teinud ja me soovime omalt poolt ka kaasa aidata selle poliitika äh, edukasse kulgu. juunis kaks tuhat üksteist soovime me äh, vastu võtta nõukogu järeldused veepoliitika kohta ja seal me tahaksime ära märkida kolme teemat, esmalt äh, ekstreemsed olukorrad, üleujutused, põuad, äh, veepuudus, ebaregulaarne sademete hulk ja nii edasi. teiseks teemaks on Äh, ökoloogiliste teenuste pakkumine, ma arvan, et sellele me ei ole pööranud äh, piisavalt äh, tähelepanu, vett peetakse selliseks asjaks, mis on kõikidele tagatud ja keegi tegelikult ei hinda piisavalt kõrgelt joogiveega seotud teenuseid ning edasi kolmandaks me tahame nii liikmesriikide vahel kui ka rahvusvahelisel tasandil veehalduse osas koostööd tugevdada. nõukogu järeldused loodetavasti aitavad kaasa äh, ka komisjoni äh, avalduse äh, koostamisele, mis on ette nähtud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal samuti ja see käsitleb Euroopa veepoliitikat. me rõhutame seda, et siin on vaja kestlikult äh, toimida ning tuleb tagada liikmesriikides joovee äh, olemasolu me oleme samuti korraldanud mitmeid konverentse ja sündmusi eh, vee ümber. toimub konverents eh, Euroopa joogiveevarude üle Euroopas, mis on seotud eh, samuti ka märtsikuise kahekümne esimese ja kahekümne viienda märtsi vahel toimuva mitteametliku keskkonnaministrite kohtumisega Ungari eesistumise ajal me töötame edasi strateegiaga ja see tähendab muidugi seda, et me peame kaitsma oma joogiveeressursse well,. Uh, um... suur aitäh! see on võib-olla viimane küsimus täna, mida me saame arutada, aga härra Papa-Nikolau, proua Tikau ja härra Rüübik paluvad veel sõna. nii et esmalt härra Papa-Nikolau suur aitäh, äh, proua minister, vastuse eest, ma tahaksin lisada järgmise. Euroopa Komisjon kahe tuhande seitsmendal aastal oma avalduses, kus käsitleti põudade küsimust ja muid ekstreemseid veeolusid soovis luua lisataristu selleks, et taoliste probleemidega tegeleda. kui me vaatame näiteks Lõuna-Euroopa saari, seal on väga suuri joogivee probleeme ning samuti on probleeme eh, joogivee soolasisaldusega. ma tahaksin küsida, kas oleks eh, siin võimalik äh, otsest rahalist abi pakkuda. proua Tikau, lugupeetud president, äh, proua minister, Ungari ja Rumeenia kolmandal veebruaril nimetati äh, prioriteetse tegevuse koordinaatoriteks Donau piirkonnas ning sellega seoses tahaksin teilt küsida, millal me hakkame eh, prioriteetseid eh, algatusi ellu rakendama, tagamaks paremat eh, joogivee kvaliteeti. me oleme investeerinud puhastusjaamadesse ja me oleme välja töötanud vahendeid kaitsmaks joogiveevaruseid. seega on meie jaoks väga oluline hakata arutama nende algatuste ellurakendamist. aitäh, härra Rubik! Äh, suur aitäh, härra esimees! minu küsimus puudutab samuti Donaut. me tahame oluliselt parandada Donau vee kvaliteeti ja ma tahaksin teada, kas on ette nähtud äh, ka tegevuskava või vähemalt need, kellel on äh, Donau kallastel puhastusjaamu osalevad, me peame tagama, et kogu toona sängis oleks äh, vee kvaliteet parem, seega kõik liikmesriigid peaksid oma tegevuse koordineerima. suur aitäh ja proua Köö-. suur aitäh, härra president ja aitäh nende küsimuste eest, need küsimused näitavad, kuivõrd suurt äh, tähtsust te omistate sellele teemale ja me endiselt ei pühenda omalt poolt veel piisavalt tähtsust sellele. Ungari eesistuja, nagu ma ütlesin, siis äh, töötab välja nõukogu järeldused ning me üritame pöörata tähelepanu sellistele äh, probleemidele nagu ekstreemsed äh, veetingimused ja me oleme välja töötamas samuti veekaarti. siin viidati samuti saartele Euroopa lõunaosas ning seal olevatele keerulistele probleemidele. tõesti, me teame, et näiteks Barcelona või Lõuna-Itaalia elanikud on samuti neist probleemidest teadlikud, nad peavad joogivee saamiseks kasutama näiteks äh, kanistreid me koostame need äh, nõukogu järeldused ning loodetavasti äh, see innustab ka komisjoni ning komisjon oma iga-aastases äh, finantsraamistiku arutluse raames pühendab piisavalt tähelepanu ka joogivee ressurssidele ning kõikidele sellega seotud teemadele proua Tikau ja härra Rüübigi poolt esitatud küsimused Donau kohta. Äh, ma tahaksin äh, teile vastata, et äh, härra Haan tut-, on töötanud tegevuskavaga Donau piirkonna kohta ning neid tegevuskavasid on kolmteist ja katavad siis vee kvaliteeti, üleujutusi ning kaks liikmesriiki mängivad siin liidrirolli nende tegevuskavade elluviimisel. ma usun, et see on väga oluline. toonav strateegia, see on kaasatud kaheksa liikmesriiki ja kuus mitteliikmesriiki ning seega on väga oluline, et me pööraksime väga rohkem tähelepanu toona strateegial mingeid lisavahendeid ei ole, aga ma usun, et me suudame leida olemasolevate projektide raames piisavalt äh, vahendeid selleks, et äh, tulemuseks oleks äh, ressursside tõhusam ärakasutamine. liikmesriigid üksi siin midagi ära teha ei saa, see on võimatu, kui tegemist on nii pika jõega, mis kõiki neid erinevaid riike ühendab meil on muidugi ka selliseid kavasid, mida võib-olla ei õnnestu ellu viia Ungari eesistumise ajal aga me tahame anda avalöögi, see on juba ka tegelikult tehtud. seda on tehtud töörühmades ja ministeeriumide kohtumistel ning loodetavasti üldasjade nõukogus on meil võimalik vastu võtta ka järeldused ja seejärel siis sõltub kõik ikkagi meist, mil määral me suudame hakata meetmeid ellu rakendama ja kuidas on meil võimalik Euroopa äh, joogivee ressursse äh, paremini kas-, äh, kasutada. proua Plinkevitš-Uute küsimus veel, kas on võimalik veel? kas me saame neljanda küsimusele veel vastata ja lisaküsimuse saab esitada veel üks inimene. ja mul on väga hea meel, et me saame ikkagi selle küsimusega veel tegeleda. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon on äärmiselt tähtis dokument ja see on ka väga tõhus tööriist puuetega inimeste õiguste kaitsmiseks ning nii ühe tundus üldiselt, kui liikmesriigid teavad seda, me tahame austatud parlamendiliikme tähelepanu juhtida sellele, mida me oleme ka juba varem mitmeid kordi öelnud, et kui me tahame tegeleda puuetega inimeste õigustega ning tagada võrdset kohtlemist, võrdseid tingimusi ühiskonnas, siis me peame kaasama puuetega inimesed ise nende otsuste vastuvõtmisesse. kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal pöördus nõukogu oma resolutsioonides kõigi huva, huvitatud poolte poole üleskutsega, et nad alati kaasaksid poliitikate väljatöötamisse ka puuetega inimesi ning nõukogu andis välja ka direktiivi, mis keerab, mis keelab diskrimineerimise töökohal, puude alusel diskrimineerimise ning samuti puudutab tööt-, töötajate ja töövõtjate organisatsioonis osalemist, tagamaks, et puuetega inimesed tõesti saavad niisugustes organisatsioonides osaleda ja otsuste tegemises osaleda. komisjonil on ka uus puuetega inimeste strateegia, see võeti vastu eelmise aasta sügisel ning see iseenesest on püüdlus ÜRO konventsiooni ellu rakendada. Ungari eesistujana planeerib oma järeldusi, nõukogu järeldusi ning loodetavasti need puue, puuetega inimesi puudutavad järeldused võetakse vastu juunis. mis puudutab puuetega inimeste komitee moodustamist, siis niisugust ettepanekut ei ole nõukoguni jõudnud. lubage mul meenutada, et nõukogu saab tegeleda ainult niisuguste ettepanekutega, mille on esitanud komisjon. loomulikult me kogu aeg pöörame tähelepanu ka parlamendi soovidele, aga reeglid nõuavad seda. kõigepealt proua Blinkevitšiusse, suur tänu, härra president, võimaluse eest, et ma saan jätkuküsimuse esitada ja tänu proua presidendile vastuste eest. käesoleva aasta jaanuaris toimus puuetega inimeste foorumi poolt korraldatud koosolek, kus volinik volinik Reding väitis, et Euroopa Liidus on niisuguseid liikmesriike, kes ei ole nõus puuetega inimeste konventsiooniga, et nad ei ole nõus niisuguse diskrimineerimise vastase võitlusega, diskrimineerimise vastase võitluse direktiiv on üks olulise tähtsusega direktiiv, kui me räägime puuetega inimeste õiguste tagamisest. kas Ungari kavatseb mingisuguseid meetmeid võtta nimetatud direktiivi ülevaatamiseks ja kas te kavatsete ka mõnede liikmesriikide osas mingisuguseid konkreetseid samme astuda, et see direktiiv saaks lõpuks igal pool vastu võetud? köszönöm szépen a miniszterasszony válaszát. suur tänu, proua minister, teie vastuse eest tahaksin nõukogu üles kutsuda sellele, et kaasata puuetega inimesed seadusandlikku protsessi, see on Euroopa Parlamendile väga oluline, sest et meie esindame rahvast. ma tahaksin õnnitleda eesistujariiki selles osas, et eesistujad riigi, riikide trio on keskendunud puuetega inimeste probleemidele ja minu küsimus on, et kas te kas-, kavatsete tulevikus selle tööga ka jätkata? suur tänu lisaküsimuse eest. esimene küsimus, mille esitas proua Blinketšivjute, puudutas diskrimineerimise vastast direktiivi loomulikult võiksin teile öelda, et jah, me lahendame selle küsimuse, sest et äh, selliseid äh, lubadusi ja avaldusi on ju kerge teha, aga me teame, kui keeruline on seadusandlik protsess ja on seda olnud siiamaani selle direktiivi osas. meie huvides on ikkagi edasi liikuda. keskendume puuetega inimeste aspektile selles direktiivis. meil on plaanis pühendada kaks läbirääkimiste vooru just nimelt sellele küsimusele ja loodame, et vähemalt selles küsimuses midagi suudame ära teha, nii et me ei, äh, võib-olla ei suuda edasi liikuda kõigega, aga vähemasti puuetega inimeste küsimusega selles direktiivis tegemist on äh, tõelise võitlusega, sest et liikmesriigid räägivad rahastamisküsimustest, nad viitavad oma öö, äh, rahalistele probleemidele, seda ka minu oma kodumaal. kus me ei ole suutnud pakkuda täielikku ligipääsu avalikele asutustele, puuetega inimestele aga meil on plaanis ikkagi selles osas äh, edasi liikuda ja nagu härra Koša ikka ja jälle on öelnud, siis see ei puuduta mitte ainult puuetega inimesi, vaid see puudutab ka noori emasid ja inimesi, kellele tavaliselt ei viidata väljendiga puuetega inimesed. nüüd härra Košase küsimusest, kuidas saame para-, paremini kaasata parlamenti sellesse protsessi Te olete institutsioonide vahelise puuetega inimeste töörühma esimees ja ma tean, et teil on kindlasti väga head suhted ka komisjoniga ja sidemed komisjoniga, mitte ainult nõukoguga ja eesistujariigiga. ikka ja jälle oleme näinud, et kui parlament võtab endale liidri rolli, siis nõukogu ja komisjon tunnevad kohustust käia parlamendi jälgedes nii et küsimused, mille teie tõstatate parlamendis, on kindlasti osa parlamendi ettepanekutest, mõelge näiteks romide strateegia peale. libekomisjon kiitis heaks härra Jarukase äh, raporti romide kohta ja nüüd on äh, oluliselt suurem šanss, et selle raporti sätted jõuavad ka komisjoni dokumenti. suur aitäh! finished. vabandan, ma mõtlesin, et te olite lõpetanud. ja nende küsimuste osas, millel ei olnud aega vastata, saadame need vastused kirjal, kirjalikult. ei, aga siiski lusa, luban lisaküsimuse. härra president, ma ei palunud lisaküsimust, aga minul on siin hilisem küsimus, ma tahtsin teada, mis sellega saab. aga siiski, ma teen väga lühidalt tahtsin lihtsalt järgmist öelda. meil on probleeme parlamendipoolse kontrolliga ja kolm korda, kui ma täiskogul olen olnud ja olen tahtnud esitada küsimuse nõukogule, siis kunagi ei ole jätkunud selleks aega. nii et kas saaksite selle küsimusega tegeleda? suur aitäh, et äh, lubasite mul sõna võtta, ma ei tahtnud arutelu äh, Ehm, põhjendamata pikendada, nõudes seda, et minu küsimusele vastatakse. jah, ehm, ma olen täiesti nõus teie kaebusega, juhatus seda ei otsusta. tegemist on esimeste konverentsiga, mis on küll veider, kes otsustab, millest räägitakse ja öö, ehm, kui kaua. nii et juhatuse liikmed peavad hakkama saama selle segadusega, aga ma vabandan kõikidele, kõikide ees proua Kööri väga õigesti ka ütles, et kui